head kolleegid, head kolleegid, palun teid asuda oma kohtadele. Notre séance. meie komisjonide ühine koosolek majanduskomisjoni, eelarvekomisjoni ühine koosolek on alanud. päevakord. selle osas teie poolt märkusi ei ole, sellisel, kui see nii on, siis sellisel juhul loeme ta kinnitatuks. Te olete saanud kaheksanda veebruari, kolmeteistkümnenda märtsi, kahekümnenda märtsi ja kolmanda aprilli koosolekute protokollid olete saanud nendega tutvuda, kas seega võime need lugeda kinnitatuks? täna õhtul oleme kogunenud siia selleks, et hääletada Euroopa strateegiliste investeeringute fondi rakendamise raportit ning EFSI kaks määrust. mis puudutab rakendamisraportit, on kakssada üheksakümmend viis muudatusettepanekut ja kaheksa arvamust. nelisada üheksakümmend üheksa muudatusettepanekut on esitatud EFSI kaks õigusloomelise raporti kohta, viiskümmend üks muudatusettepanekut äh, raporti projekti osas, arvamuste osas ning õigusloomulise raporti osas nõukogu võt-, on võtnud oma seisukoha EFSI kahe osas, see oli detsembris, kuuendal detsembril eelmisel aastal kaasraportöörid te, tegid neile ettepaneku heaks kiita hääletuse lõpul läbirääkimiste mandaat selleks, et avada triloog EFSI kahe osas. kui see mandaat kinnitatakse, siis kuulutatakse see välja homme ka täiskogu istungil. vastavalt äh, kodukorra artiklile kuuskümmend üheksa C esimene triloog on kavandatud kolmekümne esimeseks maiks, see on kolmapäev. kui märkusi ei ole, enne seitsmeteistkümnendat maid, kolmapäeva, selle mandaadi osas, ilma et äh, me läheksime sellega täiskogule, siis äh, loetakse see mandaat kinnitatuks kui nelikümmend kolleegi väljendavad soovi täiskogul hääletada selle mandaadi üle, siis peame nii ka tegema. Äh, erand on heaks kiidetud esimeste konverentsi poolt e, üheteistkümnendal mail. ja nüüd asume hääletama äh, EFSI üks rakendamisraport, võib-olla raportööridel on äh, soov võtta sõna, enne kui me asume hääletama. härra Fernandes, härra Pullmann. Äh, austatud kolleegid, ma tahaksin tänada kõiki, kes osalesid neid, äh, kes esitasid neid öö, äh, muudatusettepanekuid, mida on tõesti väga palju, kes osalesid aruteludes, ma tahaksin tänada sekretäriaati, personali ja kolleege. nagu EFSI ühe puhul oli siin tegemist väga suure tööga. ma olen teile tänulik ning Jose Manuel, Manuel Fernandesele tahaksin öelda, et minu arvates oli meie koostöö väga hea siin kojas. ning me töötasime ju selle nimel, et Euroopa Liides, Liidus saaksime me teha võimalikult palju kvaliteetseid in investeeringuid, et meie rahvamajandus paraneks, valitsussektor paraneks ning me saaksime meie inimestele anda nende tuleviku heaolu nimel hea töö niisiis, suur tänu teile ja ennem hääletust, kui me, kui me hakkame hääletama õigusloomelist osa, sooviksin ma uuesti sõna, nii nagu me leppisime kokku ka fraktsioonide esindajate vahel. Merci, monsieur le president. tänan, härra esimees, lühidalt ja portugali keeles eh, todo o trabalho dos eh, relatores sombra. Agradeço todo o trabalho. tahaksin tänada teid raportööride nimel, tahaksin tänada kõiki vararaportööre, kõiki nõunikke, sekretäriaati. me oleme teinud ära tohutult tööd ja saanud kõikide parima panuse. lõpptulemus oli oluliselt parem, kui me alguses oodata julgesime niisiis, meil on terve rida kompromisse. ja need iseloomustavad äh, soove, mida on väljendanud äh, saadikud, samuti on tel-, terve rida muudatusettepanekuid, äh, mille peame läbi töötama. tahaksin, aga tahtsin lihtsalt kõiki enne seda tänada. ma arvan, et võin kõigi kolleegide nimel teid tänada, teid õnnitleda ja nüüd asume hääletama enne veel kontrollime aga, kas elektrooniline hääletus toimib, palun teil testida oma hääletuskaarte. ja hääletus on alanud, see on siis kontroll no voting card for you. On va m'apporter ma carte de vote, monsieur le président. J'en ai... mul ei ole veel kaarti, aga mulle kohe tuuakse, härra esimees hääletus on lõppenud. kolm häält on puudu. asume hääletama. Euroopa strateegilise investeeringute fondi rakendamine. kompromiss A, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud. Läheme edasi kompromiss B juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kompromiss B on vastu võetud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss D, kes on poolt vastu, erapooletuid, kompromiss D on vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss H poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss K poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss L poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss M poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss N poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss O poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kompromiss Q poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AU, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss S poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss D poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AV poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss U poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss V poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaks siis V poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss X, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss Y, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss Z, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss AA, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss AB, poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AC poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AD poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AE poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. promiss AN poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss AO poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss AB poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss AQ kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AR poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AS poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AF, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AG poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AGA kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. promiss ahhaa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss ai, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss aj, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss, aga kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AL poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AT poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme viidete juurde plokina üks ja kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek AM üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. originaaltekst langeb ära. viide üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse plokina, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viited üheksa, kümme, üksteist, kaksteist plokina, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud arvamused. lõige kakskümmend kaks, ITRE, kes on poolt? paragrahv viis. lõige kümme, eksklusiivne pädevus ITRE-l, selles osas me ei pea hääletama hääletust seega ei ole. peame aga hääletama lõike kahe, kakskümmend kaks üle, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Läheme edasi. lõige kaks, INTA kahes osas. esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kuus, regi. regi kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kogu tekst, nimeline hääletus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud poolt kuuskümmend kolm pluss üks, ma usun. kümme vastu õnnitlused raportööridele. ja annan juhatamise üle. aitäh, Jean. enne kui panen hääletusele määruse teksti, on kaasraportöör Pullmann sõna palunud, palun. aitäh, härra esimees ka kolleeg Jose Manuel Fernandesi äh, kaasraportööri nimel sooviksin esitada ühe selgituse. ka siin me oleme töötanud väga usinalt. siin on mõningad lõigud, kus me soovime, et et EFSi juhtimist laiendatakse ühelt inimeselt kolme komisjoni liikmeni, kus oleks ka Euroopa Investeerimispanga esindaja. ning seda, see juhtivisik määratakse Euroopa Parlamendi poolt, meie mõlemad ning ka kõik fraktsioonid, mis öö, osalesid kompromisside väljatöötamisel, soovivad, et protokollis märgitakse ära, et tegemist ei tohi olla Euroopa Parlamendi liikmega, vaid see peab olema isik, kes ei ole Euroopa Parlamendi liige, aga kes nimetatakse Euroopa Parlamendi poolt. Ehm, see on selgituseks ka äh, nendele küsimustele, mis tõu-, tõusid viimastes läbirääkimiste voorudes äh, ja selgitasin, et kõik oleks tõesti selles küsimuses selge suur tänu nende selgituste eest. Nendest on palju kasu. võtsime need teadmiseks, lisasime protokolli ja nüüd lähme hääletuse juurde. enne seda pean ütlema, et muudatusettepanekud kaks, üheksa, viis, üks, viis, äh, kolm ja üks, viis, neli on tagasi võetud. ja nüüd lähme viis, kaks muudatusettepaneku juurde, kes toetab, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss C, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, hääletamine on avatud, Empl üheksateist. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. kompromiss kaks siis vees, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss L poolt. see on tagasi võetud, see on üks nendest muudatusettepanekutest, mis tagasi võeti. andsin sellest teada. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kakskümmend üks, emp kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss eh, G poolt, vastu, erapooletud. kolmsada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada nelikümmend kuus ja MP kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE kolmkümmend kolm kahes osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine pos-, pool, osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss N, poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelisada üks ja nelisada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. P poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapoolt tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli viiskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, vastu. rahvapartei on poolt regi kolmkümmend üheksa. minu hääletusnimekiri pisut erineb, minu enne ITRE nelikümmend viit on regi kolmkümmend üheksa, ma ei tea, miks see nii on see peaks olema ITRE nelikümmend viis, aga kus on Regi kolmkümmend üheksa, seda ei ole siin. üks hetk, peame kontrollima, ehk siis tundub, et see on juba läbi võetud, sotsiaaldemokraatide äh, hääletusnimekirjas on viga, ehk siis kolmkümmend üheksa on juba läbi võetud niisiis ITRE nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss S poolt, see oli väga selge. Te soovite kontrollida? hästi, kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelisada seitsekümmend üks ja nelisada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, neli seitsekümmend viis poolt, vastu. ma ei tea, ma tõesti vabandan. saan uue hääletusnimekirja, minu omas on vead sees, tuleb nii välja. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud mõtted vastu võetud, viide üks. tundub, et endiselt on erandid. esimene on vastu võetud, viiskümmend viis muudatusettepanek poolt. ei, siin on viga. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa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 vastu, vastu võetud, ai poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, aj poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada nelikümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss AK poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend neli on tagasi võetud, ehk siis AL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AN poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AP poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud AQ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AR poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AS poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. G poolt, vastu, e-, erapooletud, vastu võetud. Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd helistame komisjoni äh, ettepaneku osas äh, muudetud kujul äh, nimeliselt hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. kuuskümmend viis poolt, üksteist vastu, kaks erapooletut. nüüd hääletame otsuse kohta institutsioonide vaheliste läbirääkimiste alustamiseks nimeliselt hääletamine on alust-, alanud hääletamine on lõppenud. viiskümmend kaheksa, üheksa, erapooletuid ei ole. raport on vastu võetud, õnnitlen raportööre ja kõiki, kes panustasid. think has been an important vote, of course we will be very strong loomulikult äh, läheme nii tugeva mandaadiga edukalt triloogidele ja koosolek on seega lõppenud